Bene, kolleegi, il dibattito è... hästi. nüüd me oleme lõpetanud oma tänased üheminutilised kõned. täname härra volinikku, kes jäi meie juurde kogu si-, kogu sessiooni välteks ning homme tuleme taas kokku kell üheksa, oh, homne päevakord on Euroopa Parlamendi koduleheküljel väljas, tänaseks on täis